Cari colleghi, la seduta è ripresa. kallid kolleegid, meie istung jätkub. esimene päevakorrapunkt on nõukogu avaldus komisjoni asepresidendile liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja see puudutab ülemaailmset surmanutluse vastase võitluse päeva. enne nagu kui annan sõna härra Šastelile, tahaksin äh, lugeda lõigu kirjast, see puudutab Sakina Muhamed Ashtianit, äh, ja on seotud äh, surmanutluse vastase võitluse päevaga. tahaksin teid tänada äh, teid nende jõupingutuste eest, mis te olete teinud selleks, et toetama, toetada Sakina Štianit. me pöördume Euroopa Parlamendi poole, et äh, otsustavalt sekkutaks kõigi vahenditega, mis teie käsutuses on selleks, et aidata meie ema, proua Štjanit. palun võtke meid kuulda, meie abipalvet ja loodame, et sellised primitiivsed karistusviisid nagu kividega surnuks loopimine kaotatakse kogu maailmast. ja saadame teile oma soojad tervitused. nüüd aga sõna härra Šastelile. aitäh president, daamid ja härrad, parlamendiseedikud, ma esinen kõrge esindaja proua Ashtoni nimel teie ees selleks, et märkida ära ülemaailmset surmanuhtluse vastase võitluse päeva. nagu me teame, surmanuhtlus on maailmas endiselt vastuoluline teema. enamik maailma riike on küll keelustanud selle praktika ja nende riikide arv, kes surmanuhtluse keelustavad, üha kasvab. me näeme, et kaotatakse surmanuhtluse kaotamist või piiratakse selle kasutamist enamikes riikides, samas kui me vaatame arve surmanuhtluse rakendamise kohta maailmas, siis on endiselt murettekitav viis tuhat kuussada hukkamist kahe tuhande üheksandal aastal see on selgelt liiga palju, mitte ükski nendest hukkamistest ei oleks pidanud aset leidma ning meie töö ei ole sellega sugugi mitte lõppenud. me kõik teame, et äh, seal, kus kehtib äh, surmanuhtlus, äh, seal ei peeta kinni ka rahvusvahelistest standarditest ja inimõiguste normidest tihtipeale kohaldatakse surmanõhtust ka alaealiste puhul. ja järeldus sellest on selge. me ei tohi siin vaikimisi seda peale, pealt vaadata ja peame kasutama kõiki vahendeid, mis meie käsutuses, kas diplomaatiliselt või muid vahendeid selleks, et surmanuhtluse vastu võidelda ja seetõttu on kõrge esindaja isiklikuks prioriteediks surmanuhtluse vastane võitlus. tulevane Euroopa välisteenistus äh, muidugi saab äh, toetuda sellele, et juba praegu on Euroopa Liit põhiline äh, institutsioon maailma tasandil, kes võitleb surmanuhtluse vastu kindlasti aitab välisteenistus ähm, meil veelgi enam oma sõnumit äh, ühehäälselt edastada, nii et kasutada ära kõik vahendid Euroopa tasandil surmanuhtluse vastu võitlemisel. Euroopa Liit äh, ühendab oma jõud ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning mitmepoolsete institutsioonidega selleks, et äh, taodelda surmanuhtluse kaotamist. veel ÜRO Peaassamblee koosolekul sel sügisel tõstatakse üldis, üldine surmanuhtluse kaotamise küsimus. nii et võimendada seda tendentsi kogu maailmas, nii et üha enamates riikides keelustatakse surmanuhtlus. Euroopa Nõukogu on äh, samuti väga aktiivselt tegutsemas surmanuhtluse vastases võitluses ja me ühendame oma jõupingutused selleks, et äh, soodustada ka Vene, Valgevenes äh, surmanuhtluse kaotamist, daamid ja härrad. kuna me usume, et surmanuhtluse kaotamine on oluline inimväärikuse kaitsel, inimõi-, inimõigustest kinnipidamiseks, oleme surmanuhtluse vastu kõikidel juhtudel, kõikides olukordades ja kutsume üles surmanuhtlust keelustama kõikjal. see on üks äh, meie välisteenistuse prioriteetidest inimõiguste vallas ja saan äh, siinsamas äh, Lady Ashtoni nimel kinnitada, et Euroopa Liit jääb alati esirinda surmanuhtluse vastases võitluses, ma tänan teid. Ehm. tänan. ma sooviksin täpsustada veel järgmist. esimest konverentsi ettepaneku kohaselt leiab aset arutelu, nii et iga fraktsiooni nimel kõneleb üks kõneleja ja vaba mikrofoni ei toimu. kahju, sest teema on väga oluline ja alustame Rahvaparteiga, härra Kukan, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, austatud kolleegid, lugupeetud äh, daamid ja härrad. Euroopa Liit äh, põhineb väärtustel ja inimõiguste kaitsel, mida tuleb äh, pidevalt äh, kaitsta ja levitada üle kogu maailma. õigus elule on üks põhiväärtusi. maailma surmanuhtluse vastase võitluse päev meenutab meile, et maailmas on endiselt äh, riike, mis rakendavad surmanuhtlust sellepärast tuleb meil jätkata oma püüdlusi ja tugevdada võitlust selle praktika vastu. Euroopa Liidu poolne vastuseis surmanuhtluse osas äh, paneb meid selle võitluse esirinda Euroopa Parlament on esimene Euroopa Liidu institutsioon, mis asus selle teemaga tegelema ja seetõttu peame me mõjutama teisi riike, et saavutada ülemaailmne surmanuhtluse kaotamine. Euroopa rahvapartei jaoks on ülemaailmne surmanuhtluse vastane võitlus äh, võtmetähtsusega teemaks inimõiguste poliitikas. Euroopa Liit äh, peaks tõstma teadlikkust selles küsimuses ja toetama algatusi, mis toovad kaasa ülemaailmse surmanuhtluse ärakaotamise. samuti tahaksin üles kutsuda kõrget esindajat, komisjoni ja liikmesriike, et nad äh, jätkaksid äh, riikide julgustamist äh, allkirjastama Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooni protokolli number kolmteist. lugupeetud daamid ja härrad, ma juhin kahetsusega tähelepanu selle, et Valgevene on ainus Euroopa riik, mis endiselt rakendab surmanuhtlust. me peaksime kõik selleks tegema, et olukord muutuks. Euroopa Liit peab tõstma surmanuhtluse kaotamise alast teadlikkust rahvusvahelistel foorumitel ja mujal. lõpetuseks, Euroopa Liit on äh, inspiratsiooniks äh, teistele maailma riikidele. ja paar äh, päeva enne ülemaailmset surmanutluse vastu võitluse päeva peaksime kindlasti oma pühendumust üle kinnitama, tänan. tänan järgmisena proua Komes, kolm minutit, palun. Valgevene, Saudi Araabia, Venemaa, Hiina, Sudaan, mis on nendel riikidel ühist? Nad ei austa inimõigusi ja põhivabadusi need äh, riigid rakendavad äh, primitiivset ja jälestatavat äh, praktikat surmanuhtlust. osades riikides äh, rakendatakse seda praktikat salaja, statistikatki ei ole. Malaisia, Sudaan, Hiina ja teised näiteks käituvad niimoodi. ainult ühes liikmesriigis on veel sarnased sätted seaduses olemas, erandkonnas võib surmanutlust rakendada Lätis oma resolutsioonis me kutsume üles Lätit vastavaid sätteid ära kaotama. Euroopa Liit äh, peab kasutama kõiki võimalusi, et äh, juhtida tähelepanu surmanuhtluse kaotamise vajadusele kõikidel tippkohtumistel, näiteks äh, ÜRO sisestel tippkohtumistel, samuti riiklikel külaskäikudel ja kohtumistel, mis puudutavad välispoliitikat ja arenguabi Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad äh, rakendama ÜRO resolutsioone, mis puudutavad ülemaailmset surmanuhtluse moratooriumi. kõrge esindaja Catherine Ashton peaks üle kogu maailma võitlema surmanuhtluse kaotamise eest juba üle saja neljakümne riigi on äh, praktikas või seadusandluses surmanuhtluse rakendamise lõpetanud. me peaksime eksperte, advokaate ja kõiki kaasama, et äh, lõpetada surmanuhtluse kasutamine. ma kutsun üles äh, kõrget esindajat viima sisse uut süsteemi, mis võimaldaks äh, meil kohe teada saada sellest, kui mõni Euroopa Liidu kodanik on äh, mõistetud äh, kuskil kolmandas riigis süüdi ja talle määratud surmanuhtlus, siis me saaks ka vastavalt reageerida. me peaksime võimalikult kiiresti sellistes juhtumites tegutsema ja Euroopa Liidus äh, tuleb meil kiiresti rakendada põhiõiguste harta ja me ei tohi kedagi saata välja sellisesse riiki, kus endiselt rakendatakse surmanuhtlust. me peaksime ka kolmandatelt riikidelt nõudma tihedat äh, andmealast infot äh, selles osas, mis puudutab äh, surmanutlust ja selle rakendamist ja me peame juhtima tähelepanu sellele, et surmanutluse täideviimine näiteks kividega surnuks loopimise teel on ääretult ja eriliselt jälestusväärne. see puudutab äh, eelkõige naisi teatud riikides, me peame tegema enda poolt ja liikmesriikide poolt kõik selleks, et need naised päästa. suur tänu. liberaalide nimel saab sõna proua Šake kolmeks minutiks tänan, proua president, austatud kolleegid. mul on suur heameel selle üle, et Euroopa Liit on pühendunud globaalsel tasandil võitlema surmanuhtluse vastu üle kogu maailma liikmesriikide siseselt ja dialoogis kolmandate riikidega, nagu näiteks USA ja Iraaniga, saame me avaldada survet selleks, et de facto või de jure kaotatakse kohutav karistus ära surmanuhtluse mõju kuritegevuste vastases võitluses ei ole tõestatud, vaid pigem äh, vastupidi. karistamatus äh, teatud kuritegude puhul äh, levib ja samas surmanuhtlus läheb vastuollu inimõiguste deklaratsiooniga. me oleme kuritegude põhjaliku uurimise poolt, aga ainult äh, korralike menetluste puhul ja tihtipeale inimesi äh, hukatakse mitte just kõige hullemate kuritegude eest. paljud riigid on kehtestanud surmanutusele moratooriumi ja see on tervitatav, aga samas on kahetsusväärsed arengud Iraanis, millele tähelepanu äh, juhtinud ka naisõiguslased meil äh, tuleb äh, suhetes kolmandate riikidega juhtida tähelepanu inimõiguste küsimustele, nagu näiteks ähm, surmanuhtlus. praegu leiab aset äh, Brüsselis ka Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine, me peame tõstatama seal ka sellised teemad Hiinas pannakse toime kõige rohkem surmanuhtlusi ja kuna seal ei ole mingit läbipaistvust, siis me ei teagi, kui palju inimesi seal hukatakse, osasid inimesi seal üldse ei peeta inimesteks. Hiina tapetakse kõige rohkem alaealisi ja alaealiste hukkamist ei saa õigustada mitte mingil juhul. kui me äh, räägime siin kultuurilisest mitmekesisusest, äh, siis äh, olulist rolli mängib seal ka sõnavabadus, inimesed tihtipeale hukataksegi üle kogu maailma sellepärast, et nad on kasutanud äh, sõnavabaduse õigust. me peaksime pakkuma kaitset äh, nende riikide kodanikele, kes äh, on äh, ähvardatud surmanuhtlusest, suur tänu! suur tänu, proua Šake ja järgmisena Roheliste nimel proua Lohpiirel kaks ja pool minutit. suur tänu, proua president. iga-aastane surmanuhtluse äh, päev võimaldab tähelepanu juhtida sellele, kui palju on ÜRO teinud surmanuhtluse vastases võitluses, aga sellegipoolest on veel äh, ääretult äh, palju rakendatavat surmanuhtlust, nagu juhtis tähelepanu ka nõukogu esindaja. aga ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev on siiski edulugu maailmas on praegu ainult nelikümmend kolm riiki, kus rakendatakse surmanuhtlust. Euroopa Liit on rahvusvahelisel tasandil üks aktiivsemaid võitlusi, äh, üks aktiivsemaid võitlejaid äh, surmanuhtluse vastu ja me kindlasti ei tohiks oma püüdlustes äh, järele anda võib-olla tuleks järele mõelda sellele, kuidas me saaksime tegutseda eesmärgipärasemalt, sellepärast et äh, valitsustel ja riikidel ei ole samad struktuurid ja me peame tõesti rakendama erinevaid strateegiaid näiteks äh, Jaapanis äh, kõrged poliitikud teevad valimiskampaaniat surmanuhtlust pooldades ja seal on strateegia teistsugune kui näiteks Venemaal või Valgevenes. me peaksime alustama sellest, et ei hukataks alaealisi, et äh, vähendatakse isikute ringi, kellel on võimalik surmanuhtlust määrata, et äh, sellest jääksid välja vaimse puudega inimesed ja näiteks äh, Hiinas on endiselt võimalik surmanuhtlust määrata lihtsama varguse korral. oluline on loomulikult pidada silmas lõppeesmärki, et surmanuhtlus täielikult ära kaotataks ja Euroopa Liit äh, peaks äh, oma eesmärke veel äh, täpsustama. me läheneme küll riikidele erinevalt, aga me ei tohiks kasutada erinevaid mõõdupuid ja me ei tohiks erinevalt kohelda riike, kus rakendatakse surmanuhtlust selleaastane resolutsioon pöörab erilist tähelepanu USA-le ja tahaksin välja tuua ühe juhtumi ja see on muumia Abu Jamali juhtum, kes äh, istub juba kakskümmend aastat äh, vanglas, ootab äh, surmanuhtlust, ta on vaene afroameeriklane, ta oli teisitimõtleja, kirjanik, äh, ajakirjanik ja on tõsiseid äh, kahtlusi seoses tema kohtuprotsessi õiglusega me peaksime omalt poolt tegema kõik, et surmanuhtlust ei rakendataks ning et ta saaks õiglase kohtupidamise, tänan. ma tänan nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Karim, üks minut. proua president, ma tänan. ECR-i nimel ma küll esinen, aga tegelikult ma räägin, avaldan siin omaenda isiklikke veendumisi. ma tervitan, et me täna seda asja siin arutame ja see näitab, kuivõrd pühendunud me oleme põhiväärtusele meie Euroopa Liidus möödunud aastal vähemasti seitsesada neliteist isikut hukati riigi poolt, sealhulgas ka Hiinas, aga Hiina eh, ei ole läbipaistval selles küsimuses. paljudes riikides on endiselt surmanuhtlus karistusena olemas, eh, samas ei ole neil mehhanismi, mis tagab õiglase kohtupidamise juhul, kui ülemmäär on surmanuhtlus ja need riigid, kes kasutavad surmanuhtlust ja need, kes, eh, kellel küll on olemas see, aga ei kasuta, eh, nende riikide arv eh, ei ole tegelikult nii väga suur, kui esmapilgul pai-, paistab. paljud, kes on surmamõistute kan-, kongis, on tegelikult süütud ja neil ei ole olnud õiglast kohut nii et mitte ainult need, keda ootab surmanuhtlus, vaid nendega koos ma tean, et on väga palju isikuid, keda see puudutab laiemalt, nende perekonnad, inimesed ühiskonnas on väga mures selle pärast, sest lihtsalt puudub õiglane kohtupidamine. ka selle peale peame mõtlema. ma tänan nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel härra Söndekaart, kaks minutit. aitäh, see resolutsiooni ettepanek, millest me praegu räägime, toob välja meie vastuseisu surmanutluse kasutamisele. tõepoolest ei ole ühtegi õigustust sellele, et riigid külmavereliselt ja otsustavalt äh, likvideerivad oma kodanikke. surmanuhtlus iseenesest on kuritegu, kuid ta on midagi veel enamat kui kuritegu. kui surmanuhtlust äh, oodatakse, siis äh, seal, sellega kaasnevad mitmed piinad surmanuhtlust äh, kasutatakse ka ähvardusena rahvale, nagu me näeme Iraanis või hoiatusena teistele, nii et surmanuhtlus kujutab endast ka terrorivahendit. Mumia Bujelmal on tõepoolest hea eh, sümbol, hääletute hääl, kes kaheksakümne teis-, kaheksakümne teisel aastal teda eh, süüdistati mõrvas ning talle määrati surmanuhtlus ja kõik need aastad on ta oodanud surmanuhtluse täideviimist. ja me näeme, et äh, seda kohtulikku menetlust läbistavad, äh, läbivad erinevad äh, rassistlikud motiivid nii et tema on esimestest, esimene nendest juhtudest, millele me peame rõhuma oma surmanuhtluse vahelises võitluses, kui ka Euroopa Liidu esindaja, kõrge esindaja kohtub Ameerika administratsiooni esindajatega, eriti kui ta kohtub presidendiga. see, eks see näide on äh, seda olulisem, et äh, tegemist on ju ühe olulisema liitlasega Euroopa Liidu jaoks ja surmanuhtlusel ei tohiks olla kohta üheski riigis. sellel ei ole mingit õigustust, aitäh. ma tänan. nüüd EFT fraktsiooni nimel proua Pitsiotto, üks minut. kallid kolleegid, me kõik oleme ühel meelel, et Euroopa Liit peab oma poliitilist kaalu kasutama, võitlemaks surmanuhtluse kaotamise eest. aga Euroopa Liidul on vaja kasutada ära kõik hoovad, mis tema käsutuses on. paljud kolmandad riigid, kes endiselt kohaldavad surmanuhtlust ja teevad seda väga barbaarselt, on just need riigid, kes on meiega ka kaubandus- ja koostöösuhetes. me peame nendele riikidele meelde tuletama, et kui nad on sellised lepingud meiega allkirjastanud, siis on nad ka allkirjastanud miinimumstandardid inimõiguste kaitsel. aga selle asemel, et selgelt seda öelda, Hiina, Egiptus, Pakistan ja Jeemen hmm. E jätkavad surmanususe kasutamist ja nendega me ei räägi sellest ausalt, vaid räägime lihtsalt inimõigustest laiemalt. ma tänan. nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadik härra Kolnis. proua president, daamid ja härrad ma arvan, et täna me peaksime just mõtlema kõigile nendele sündimata lastele, kes igal aastal kas või Prantsusmaal hukkuvad. samuti peame me mõtlema nende peale, kes äh, hukkuvad kurjategijate kätes. peame mõtlema nendele, kes on surnuks pussitatud keda oli juba ennem noaga rünnatud ja kõigile nendele mõrvatutele, tuhandetele mõrvatutele iga aasta Prantsusmaal Marin Christie Odo, Annolen Schmidt ja paljud teised, kelle ainsaks süüks oli kokku juhtuda ühel päeval kurjategijaga. peame mõtlema kõikide Gütroode Evraaride ohvritele, kelle elu öö, lõppes julmade kurjategijate käe läbi ja ma mõtlen nende peale, sest ohvrite jaoks ju ülemaailmseid paev, päevi ei korraldata, kuid timukate jaoks, kes ise vääriksid surma, tehakse seda küll. me, surmanutlus ei ole mingi riigi kuritegu, see aitab ühiskonnal tegutseda kurjategijate vastu ja nende puhul, tihtipeale on nende puhul ainsaks lunastuseks just selline karistus. Eh. pöörde. ma tänan. nüüd anname sõna tagasi nõukogule ja härra Tšestel, palun. Euh. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed tänan teid kõikide nende sõnavõttude eest. see pea üksmeelsus, ühehäälsus teie poolt aitab äh, meil oma tegevusega edasi minna ja see näitab, kuivõrd oluliseks Euroopa Liit peab surmanuhtluse kaotamist. nagu ma ka ennem ütlesin, äh, Lady Ashtoni isiklikuks prioriteediks on surmanutluse vahel vastane võitlus ja loodan, et koos partneritega jõuab Euroopa Liit rahuldavale tulemusele ÜRO Peaassambleel sel sügisel resolutsiooni näol, mis veelgi äh, suurendaks liikumist äh, üldise surmanuhtluse kaotamise poole me leiame, et surmanuhtluse kaotamine on oluline inimõiguste inimväärikuse kaitsel ja ütlen, et kõikidel juhtudel ning kõikides olukordades äh, on surmanuhtlus äh, lubamatu. ja meie järeldus on selge, siin ei ole kohta vaikimisele ja just seetõttu kasutame kõiki vahendeid, mis meie käsutuses selleks, et oma eesmärgile jõuda, aitäh! ma tänan ma olen saanud viis ettepanekut selle mõttevahetuse lõpetamiseks. sellega arutelu lõppes ja hääletamine toimub meil homme.